mul on teade. kuueteistkümnendal juulil aastal kaks tuhat üheksa äh, esitasin ma juurekomisjonile teabe ühe saadiku, saadiku puutumise, mm, äh, saadiku puutumatuse äravõtmise kohta juurakomisjoni esimees on mind informeerinud sellest, et aprillis kaks tuhat üheksa äh, vastu võetud reeglite kohaselt äh, pidas komisjon vastavat dokumenti vastuvõetamatuks. veel üks punkt meie päevakorras